kallid kolleegid, avame kohtumise päevakorra projekti on kõigil ees, kas te olete sellega rahul? võtame ette siis päevakorrapunkti number kaks, alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtt. Carlo Fidanza saab sõna, palun suur tänu, härra esimees. tegemist on direktiiviga, mille on välja pakkunud Euroopa Komisjon ja see on osa siis eh, laiemast dokumentide paketist, millele me oleme juba varem aega kuulutanud, näiteks ähm, autode pakett äh, Cars, eesmärgiks on siis toetada Euroopa autotööstuse konkurentsivõimet Ähm, vaadata seda, millised oleksid äh, võimalikud uued ähm, jätkusuutlike või säästvate investeeringute allikad ja vaadata, millised oleksid äh, siis äh, need aspektid, mis konkurentsivõime saavutaksid, säilitaksid meie autotööstusele ja et kuidas välja töötada kõige keskkonnasõbralikumad autod aastaks kaks tuhat kakskümmend selleks, et ähm, Äh, toetada meie kliimaeesmärke. erilist tähelepanu pööratakse elektriautodele ja elektriautode äh, tehnilistele kirjeldustele ja nende laadimisvõimalustele. komisjon nii praeguse direktiivi eesmärgiks on siis alternatiivkütustele miinimumtaristu loomine ja äh, ühtsete tehniliste kirjelduste vastuvõtmine Euroopas ja muidugi laiem eesmärgiks on Euroopa autotööstuse ja äh, laevandustööstuse äh, praeguste väga heade positsioonide säilitamine. samuti puudutab see ka kaubatranspordiks siseveeteede kasutamist ning äh, kõik see peaks panustama omakorda selle eesmärgi täitmiseks, mille me oleme endale saavutanud, seadnud aastaks kaks tuhat viiskümmend, nimelt vähendada heitkoguste ähm, osakaalu transpordi puhul kuuskümmend protsenti. kõik see rajaneb äh, siseriiklikel strateegilistel raamistikel, direktiiv äh, kohustab liikmesriigid detailsed kirjeldused koostama nende eesmärkide kohta kesk- ja pikemas perspekt-, perspektiivis, et kuidas nad kavatsevad üle minna alternatiivsetele kütuseallikatele ja millised on nende plaanid alternatiivse kütuse äh, taristu väljaehitamiseks. lisaks on eesmärgiks ka äh, miinimumkoostöö äh, teha kohustuslikuks siin me peame siis silmas erinevates, erinevat tüüpi maagaasi ja, ja vesinikku. see direktiiv ei puuduta mitte ainult elektril käitatavaid mootoreid, vaid kõiki alternatiivseid kütuseid. viidatakse aga sellele, et iga liikmesriigi jaoks tuleb seada miinimum autode laadimistanklate arv ja et need tanklad peaksid olema juurdepääs, pääsetavad kõigile vähemalt kümme protsenti nendest. ning lisaks sellele tuuakse välja terve liga reegleid äh, selle kohta näiteks, äh, milline peab olema miinimumvahemaa, vabandust, maksimumvahemaa kahe tankla vahel, mis pakutavad siis alternatiivkütuseid, see puudutab nii vesinikutanklaid, maagaasitanklaid, veeldatud maagaasi ja surumaagaasi ja ka elektrijaamu. samuti on äh, seotud ka teiste äh, kütustega, mida kasutatakse äh, merenduses. ehk teisisõnu üritatakse selle direktiiviga katta kõik mere- ja maanteetranspordi peamised kütuseallikad. peamine osa direktiivist on pühendatud suunatud tarbija teavitamisele selleks, et äh, tarbijatel oleks võimalik seda turgu paremini ja lihtsamini mõista, räägitakse sellest, kuidas, äh, kui koostoimevõimelised on erinevad kütuseallikad. nüüd äh, meie peaksime käsitlusele võtma delegeeritud õigusaktid, see on väga oluline punkt ja alati tekitanud teatud vastukaja meie komisjonis delegeeritud õigusaktid annaksid komisjonile võimaluse kaaluda eh, või läbi vaadata kõik erinevad alternatiivsed kütused, panna paika tehnilised standardid kütuste kohta ja miinimumnõuded taristutele. praegu eh, käivad meil arutelud variraportööridega, tegemist on esimeste faasidega ja me arvame, et üldjoontes on tegemist hea ettepanekuga, tööstus öö, äh, ootab meilt äh, teatud tegutsemist. ja ma arvan, et me peaksime sellele direktiivile lähenema mitmest valdkonnast. sellepärast, et antud seadusandlus ei puuduta mitte ainult äh, kütuste tarnijaid või tööstust, mis masinaid toodab, vaid ähm, hõlmab äh, ka liikmesriike, sellepärast et nemad on lõppkokkuvõttes need, kes otsustavad, äh, millised numbrid sellesse strateegilisse äh, raamistikku eesmärkidena kirja pannakse. ja mõjutab muidugi ka seda, kuidas infrastruktuur näiteks elektriautode tanklate kujul välja hakkavad nägema nii et äh, sektoreid, mis, mida see direktiiv mõjutab, on palju ja me peame ära kuulama kõikide seisukohad äh, selleks, et mõista, mis on selle eesmärk, mis on selle teksti eesmärk ja et kuidas äh, seda viia kurssi turul toimivaga. loomulikult ei tohi silmist läht-, lä-, lasta paljusid erinevaid eesmärke, mida me oleme endale seadnud. nagu ma ütlesin, me ei peaks keskenduma mitte ainult elektrienergia kasutamisele transpordis, vaid ka teistele energiaallikatele. üks asi, mida äh, tuleb kindlasti silmas pidada ja see on asi, mille juurde me jõuame ilmselt Leedu istumise ajal, sest et iirlased äh, täiesti õigesti arvavad, et äh, nende eesistumise ajal seda enam ei jõua. nimelt nende eesmärkide kokkulangevus tegelikkusega liikmesriikides direktiivi jõustamise kuupäev äh, kujuneb ilmselt äh, võtmearuteluks. lisaks sellele küsimus lisade kohta. sellepärast, et lisad on need, kus on ära toodud äh, detail, tehnilised detailid ja sellest kujuneb muidugi tööstusele väga huvitav, oluline aspekt. nii et mis nüüd puudutab kalendrit meie aruteludeks siis äh, raporti eelnõu tuleb esitamisele juulis ja raport äh, on komisjonis arutusel septembris ja hääletame novembri keskpaigas, nii et praeguse esim-, pärast seda esimest faasi, konsultatsioonifaasi, ma loodan, et äh, me suudame variraportööridega kokkuleppele jõuda väikese kuulamise korraldamise osas antud teemal ja siis äh, hakkame asjaga sisuliselt juba pihta. suur tänu, härra Fidanza, härra Elhadrui, palun. Dank u wel, voorzitter. Ehm, ik wil om te beginnen Ismaël Ertug verontschuldigen. Die heeft blijkbaar zijn vliegtuig. Aitäh kõigepealt alustuseks. Sooviksin tänada ja raportööri ja ma peaksin ka mõningad kommentaarid ette kandma, aga ma teen seda inglise keeles, kui võib. For, for his introduction and uh... aitäh raportöörile sissejuhatuse eest. ma arvan, et meie koostöö saab kindlasti olema väga hea selles valdkonnas ja loomulikult me teame, et meil on vaja realistlikku pikaajalist strate strateegiat selleks, et naftamonopol transpordisektoris lõpule viia ja selleks, et ka äh, suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimelisust, mis puudutab just puhtamaid autosid maailma äh, areenil ja siin on siis ähm, komisjon välja tulnud oma ettepanekuga, mis puudutab siis äh, alternatiivsete kütuste strateegiat, see on väga oluline samm edasi ja selle eesmärgiks on siis, et liikmesriigid teeksid kõik pingutused selleks, et alternatiivkütuste vaja, jaoks vajalikke taristuid luua ja selle eesmärgiks on ka Euroopa Liidu äh, jaoks ähm, harmoneeritud ähm, standardite loomine selleks, et toetada ka koostalitusvõimet erinevate taristute vahel ja sõidukite vahel. nüüd, mis puudutab miinimumstandardeid, eh, mis tuleb ehm, ellu viia aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis tuleb välja, et eh, need on päragi ambitsioonikad ja olulised elemendid järgnevates aruteludes on siis ehm, olulised, nimelt rahastamine liikmesriigid on ju, on juba vastavaid muresid esitanud ja teate ka, millistes äh, finantspiirides me peame tegutsema, nii et millised äh, konkreetseid äh, finantskontseptsioone saab siin kasutada selleks, et neid laadimispunkte saab ähm, rajada, tuleb arvestada ka sellega, et nad ei ole praegu eriti kulutõhusad. ja samuti, milline, millised on siis rahalised eraldised, samuti me peame taristu eesmärgid kindlaks määrama, nimelt mis puudutab laadimispunktide arvu näiteks elektrisõidukite jaoks ja on vaja ka teadlik, teatavat paindlikkust, tuleb arvestada siin ka turuvajadustega selleks, et mm, mitte tühja investeeringuid teha. niisiis, tarbijad jäävad äh, meie tulevaste arutelude keskmesse ja Äh, loomulikult ähm, lisaks taristutele tuleb edendada ka äh, teavituskampaaniat selleks, et õige kurss äh, seada ka tarbijahoiakutele. kaasata tuleb kohalikud omavalitsused ähm, otsustusprotsessi, sellepärast et ka nende toetus ja panus on äärmiselt oluline, kui me soovime tõesti oma eesmärgid edukalt saavutada. nii et meie oma fraktsiooni poolt ootame huviga koostööd raportööriga ja variraportööridega äh, sellel väga olulisel teemal, aitäh! aitäh! proua Maesling ei ole siin, aga kas äh, liberaalidest äh, soovib esindada proua Maesling, proua Vilbak, palun? suur tänu, härra esimees ma äh, võtan sõna oma kolleegi nimel, kes äh, meie ridadest vastutab selle küsimuse eest, aga ta pidi kahjuks Leetu minema. meie kolleegi on maagaasiga seonduv äh, juba kaua huvitanud kui asenduskütusena nii meie meredel kui ka jõgedel surumaagaasi äh, kasutamine viiks äh, nokside heitkogused peaaegu nullini. on oluline, et Läänemeres väheneks ka väävli äh, reostus eelmisel aastal selles osas juba võet-, võtsime vastu väga ambitsioonikad eesmärgid. laevaomanikud on öelnud seda, et maagaasi ja eriti veeldatud maagaasi tehnoloogia ei ole praegu veel sadamates kasutus või seda ei ole võimalik kasutada vahepeatussadamates, sellepärast et need sadamad ütlevad, et nad ei taha investeerida sellesse tehnoloogiasse. nimelt laevu, kes seda vajavad, ei ole väga palju aga kui seadusandlus selle kohustuslikuna sisse toob, siis see annaks laevaomanikele selge põhjuse, miks üle minna maagaasitehnoloogiale. komisjon on koostanud, nagu ma ütlesin, siis uue dokumendi äh, alternatiivsete kütuste kohta ja härra Fidanzaga kavatseme kindlasti tööd jätkata. härra Tseile, härra esimees, Eva kas sa oled ra-, variraportöör või kes? proua Lichtenberg ütleb, ma tahaksin pärast rääkida, aga härra Tšeile. suur tänu, Brian! mul on väga hea meel, et ma seekord olen roheliste variraportöör selles küsimuses. ma arvan, et komisjon on seadnud eesmärgiks kuuskümmend protsenti transpordi CO2 heitkoguseid aastaks kaks tuhat viiskümmend vähendada loomulikult nad tahavad seda eesmärgi täita ja loo-, aga samas on äh, järjest rohkem ja rohkem äh, kuulda seda, et praegu kasutatavad biokütused toodavad tegelikult rohkem CO kahte äh, kui tavalised kütuseallikad maakasutuse muutmise tõttu ja lisaks sellele inimesed ei taha alternatiivsetesse kütusetaristutesse investeerida sellepärast et lihtsalt ei ole piisavalt äh, sõidukeid, mis praegu alternatiivsetel kütustel sõidaksid. nii et ma arvan, et äh, tõesti, Euroopal on äh, praegu just õige hetk üles näidata juhi rolli ja ma arvan, et meie peaksime laiendama seda ulatust tehnoloogia neutraalselt seisukohalt natukene fokusseeritumaks ja peaksime keskenduma äh, nullheitkogusega tehnoloogiale või siis väga väikese heitkoguste mahuga tehnoloogiale. sest me ju tahame transportida inimesi ja asju, aga teha seda keskkonnasõbralikumalt, äh, tootes vähem heitkoguseid. ega see asi väga keeruline ei ole. aga ettepanekud äh, peavad olema ähm, robustsed äh, ja tasakaalustatud selleks, et vältida vigu. räägime siin siis veeldatud maagaasist, räägime surumaagaasist ja vesinikust. Need kõik tulevad turule alternatiivsete kütuste allikatena ja mul on väga hea meel, et komisjon on teinud ettepaneku, et surumaagaasi tanklad peaksid olema aastaks kaks tuhat kakskümmend iga saja viiekümne kilomeetri tagant ja veeldatud maagaasijaamad ähm, e-, Euroopa prioriteetselt, prioriteetsetel üle-euroopalistel e-, sõlmteedel iga neljasaja kilomeetri tagant ja lisaks sellele peaks olema veeldatud maagaas äh, saadaval ka Euroopa kõikides äh, avamere ja sisemaa sad-, ranniku ja sisemaa sadamates ja proua Maisner arvab, et äh, seadusandlus peaks seda võimaldama ja ma arvan, et see on mõistlik lähenemine. nii et äh, lood-, ootan siis edasisi arutelusid ja ma arvan, et sellest kujuneb väga konstruktiivne see, sellest arutelust. härra Van Dalen ähm.. Voorzitter, er ligt nu een ambitieus voor... aitäh, härra eesistuja. me oleme komisjonilt saanud väga ambitsioonika ettepaneku. see on ähm, need eesmärgid on tõesti vägagi õilsad. Äh, heitmete vähendamine erinevate alternatiivkütuste kaudu, et äh, see on loomulikult väga suurepärane ja samuti väävliheite vähendamine laevatranspordi puhul äh, on ka samuti, need eesmärgid on samuti väga positiivsed. aga ainus küsimus on, et kas see ka kõik toimib, kas me saame sellega hakkama ja, ja mul on siin tekkinud küsimusi ja ma olen, soovin neid teiega jagada. näiteks rahastamine, kogu selle e-, eesmärkide, selle idee rahastamine. siin on lisad, kus on ära toodud erinevad tabelid, aga need ei ole väga veenvad just äh, finantseerimise osas, kogu see TNT mm, mm, rahastu ja erinevad mitmeaastased perspektiivid, mille osas ka arutelud käivad, et just äh, finantseerimine on minu kõige olulisem mm, probleem. ja ma ei räägi siin Euroopa poolsest panusest, vaid ma räägin siin ka mit-, liikmesriikide valmidusest äh, panustada sellepärast et liikmesriigid võivad loomulikult esitada ja koostada väga ambitsioonikaid programme, aga oluline on ju ka liikmesriikide panus nendesse programmidesse ja seetõttu ma sooviksin komisjoni käest teada, et ähm, milline on, kuidas on kavandatud finantseerimine, milline on liikmesriikide, liikmesriikide panused finantseerimisse, samuti nüüd laadimispunktid. laadimispunktide arve, samuti nende tehnilised kirjeldused, millised need pistikud näiteks on äh, elektrisõidukite jaoks, et siin praegu lähtutakse just äh, Saksamaa äh, tehnilistest kirjeldustest, aga, aga kas ka teiste riikide, näiteks Jaapani elektrisõidukeid saab ka samade pistikute abil laadida? ja loomulikult me võime siis ka laadimispunktides erinevaid äh, pistikuid välja pakkuda, nii nagu meil tänagi tanklates on erinevaid äh, tooteid, mida tarbijad saavad valida. aga kindlasti tuleb sellele küsimusele vastus leida ja nüüd lõpetuseks, härra eesistuja. mida Euroopa Parlament ise kavatseb äh, teha? kui mina sõidan Strasbourgi oma autoga, uus auto, elektrilise autoga sõidan aga kas ma saan siis auto laadida ka siin Euroopa Parlamendi garaažis või saan seda laadida Strasbourgi äh, garaažis pa, parklas? nii et me peaksime ka ise eeskuju näitama, peaksime ka ise vastavad äh, laadimispunktid äh, siia hoonetesse sisse viima, et eeskujuks olla nende kasutamisel, nii et tõesti suurepärane ettepanek, härra esimees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 esimene, esimärkus siis puudutas äh, selle direktiivi asukohta üldises raamistikus. sellest rääkisid ka juba kaks eelkõnelejat, nimelt see on seotud äh, finantsraamistikuga. Äh, meie horisontaalsetes prioriteetides on ette nähtud ähm, kõnealuse kava finantseerimine, loomulikult me peame siin mõtlema, millise protsendi ulatuses, aga tundub, et praegu ei, ei ole meil piisavalt vahendeid ette nähtud ja teisest küljest meil on finantsinstrumendid, aga eh, need ei ole piisavad. finantseerimisprobleem eh, eh, vastava rahastu kaudu ilmselt kujuneb probleemiks kõnealuse direktiivi elluviimisel. teine küsimus. kuidas direktiiv sobitub üldise energiaallikate kombina-, üldise energiaallikate kombinatsiooni? me peame seda teemat vaatlema üldise energiatarbimise seisukohalt. kõigepealt võtame elektriautod. kui äh, kogu autopark läheks Prantsusmaal üle elektrile, siis meil oleks vaja vähemalt kakskümmend kahte uut aatomienergiajaama. Ehm, me peame üldises ressursside kättesaadavuse kontekstis vaatlema direktiivi, mõtlema, millile, milline on üldse elektri to-, energiatoodang ja kuidas, ja siis hakkame vaatama, kuidas me saame äh, varustada autosid energiaga. kui me räägime vesiniku toitest, siis ähm, praegune vesiniku võrgustiku ettepanek ei ole sugugi usutav. see peaks olema kombineeritud äh, alternatiivsete energiaallikatega ja äh, elektrisõidukitega, aga seda ei ole läbi mõeldud direktiivi ettepanekus. kuhu me oleme jõudnud oma energiaallikate kombinatsioonis? me ei saa öelda, et hakkame, hakkame nüüd alternatiivenergiaallikaid kasutama, mõtlemata sellele, et kust see tuleb ja ja, ja, ja kuidas seda jaotada. ja veel üks äh, väike märkus siin Peeter Van Dalen rääkis siin standardsetest pistikutest või, või laadimispunktidest, ähm, siin on juba kasutusel Euroopas tüüp, teist tüüpi ja kolmandat tüüpi eh, laadimispunktid, äh, nende kasutuselevõtt on seotud ka turvalisusega ja tõesti, võib-olla direktiivi ettepanekus äh, võiks ette näha kaks-kolm pistikut standardsetes laadimispunktides eh,, ja veel äh, meil on juba olemas teatud laadimispunktid ja ega siis neid ei tohi uue direktiivi järgi äh, karistada. uued nõuded võivad neile kahjulikuks osutuda ja seetõttu peame mõtlema, kuidas olemasolevatelt vahenditelt või rajatistelt üle minna uutele. Need olidki minu märkused täna. Thank you, Mrs Lichtenberger ja herzlichen Dank. proua Lichtenberger, aitäh. Ähm, ma kinnitan üle seda, mida kolleeg Rike ütles, tegu ei ole mitte ainult standardiseerimisega. et me peame arvestama ka Äh, sellega, et neid ähm, kiiremaid arendajaid, kes on juba ähm, vastavad ettevalmistused teinud, et me neid ei tohi karistada ja me peame loomulikult ka ähm, äh, teisi innovatiivseid tegevusi näitama ja see tähendab, et tehnoloogia neutraalsus on väga hea ja eriti, mis puudutab äh, elektri põhist sõidukit siis ähm, siin on erinevaid tehnoloogiaid, erinevaid mudeleid, aga selge peab olema see, et me ei peaks neid äh, liiga kiireid arendajaid äh, karistama ega ka uusi teadusarendusuuringuid kuidagi ähm, katkest-, äh, takistama näiteks uusi arendustegevusi, mis äh, pakuvad välja uusi akusid. näiteks kui esimesed äh, videod äh, sisse viidi, siis üheks kõige suuremaks probleemiks oli see, et väga paljud, et kaks-kolm mudelit eksisteerisid kõrvuti paralleelselt, aga ainult üks aga ainult üks nendest äh, mudelitest läbi äh, surus ja, ja see tähendas, et kõik need, kes investeerisid äh, valesse mudelisse nii-öelda, mis üle parda heideti, et need lihtsalt tegid investeeringud tühja. nüüd edasi. me ei peaks väga suuri ootusi siduma ka tarbijate hoiakutele, sellepärast et kui me räägime elektrisõidukitest, siis üheks kõige suuremaks probleemiks ei ole mitte laadimine äh, laadimine teel, sellepärast et äh, need inimesed, kellel elektrisõidukid on, nad teavad, kui kaugele nad nendega sõita saavad ja nad teavad, et kui näiteks kliimaseadet kasutada autos, siis äh, auto tarbib palju rohkem elektrit ja nii edasi. põhiprobleem seisneb eelkõige selles, kus Euroopa Liidul pädevust ei ole, nimelt selles valdkonnas, äh, mis puudutab standardlaadimispunkte linna piirkondades. sellepärast, et kui ma elan sellises kohas, kus ei ole ette nähtud laadimispunkte, minu korterelamus siis näiteks ei ole laadimispunkte ette nähtud, siis ma ei saa ka elektrisõidukit osta. aga praktiliselt kõikides suurlinnades on olukord selline ja see on suur probleem. ja see on ka tegelik probleem, mis takistab äh, inimestel kasutama hakkamas seda äh, sõidukimudelit. sellepärast, et äh, Ehm, ainult tänu sellele, kui koostalitusvõimeliste laadimispunktide hulk Euroopa Liidus suureneb, siis me ka elektriautosid hakatakse rohkem kasutama. nii et me peaksime siin ka liikmesriikidele edastama signaali, et me peaksime ette nägema ka eratarbijatele koostalitusvõimelisi elektrisõidukeid, sest et see ongi üks kõige suuremaid probleeme, see on seotud ka ostuotsusega ja, ja tarbijad toodus, et kui nad on teinud siis vale ostuotsuse, ei leia täi-, täitmist. ja me peaksime seda punkti rohkem uurima, kui me ei soovi vastupidist saavutada. nii et me peaksime siin mobiilsuse puhul suuremat hulka mudeleid äh, võimaldama kasutada ja et me siis arenguid äh, teadusuuringu valdkonnas ei hakkaks takistama. aitäh. Mrs Foster. Well, thank you, chairman, I'd just like. suur aitäh. ma tahaksin üle korrata mõned tõstatatud äh, probleemid, loomulikult ka need, millest rääkis Peeter Van Dalen, kes on meie vari, variraportöör lisada mõned kommentaarid. me soovime neid äh, äh, kahjulikke heiteid vähendada igal pool ja mm, see on õige, aga ma olen täiesti üllatunud, et kui palju asju on tegelikult välja jäänud direktiivist ja pole arvestatud. mingem siia Luksemburgi väljakule, vaadake, siin on kaks laadimispunkti, ma ei ole kunagi näinud, et keegi neid kasutab. Äh, ma ei tea, võib-olla seal polegi elektrit, aga me räägime ju praegu tohututest investeeringutest. Peeter juba rääkis siin finantsküljest, kolleeg räägib sellest kindlasti veel. komisjon on äh, välja toonud neli äh, eri tüüpi äh, alternatiivkütuseid kasutavat sõidukit, miks neli? miks me pole arvestanud sellega, mis on geograafiliselt sobiv liikmesriikidele? Dominic Riquet rääkis Prantsusmaalt eh, ja eh, väga suur protsent eh, energiast tegelikult toodetakse Prantsusmaal aatomienergiajaamades, eksporditakse Suurbritanniasse ja me oleme praegu kahe tuhande kolmeteistkümnendas aastas. meie kava näeb ette vähendada emissioon kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, aga eh, kõik sõltub ju sellest, kuidas tehnoloogia areneb, ega me ei saa direktiivi järgi või määruse järgi Euroopa Komisjonilt kõike teha. üks asi, mida me kindlasti ei soovi, on see, et eh, et laseme komisjonil eh, määrata, mis on standard ja mis ei ole. turg määrab selle ja äh, praegu, kui me räägime kolmesajast kilomeetrist, siis äh, Šotimaa saartel tegelikult pole mingit energiat kuskilt võtta, ma ei tea. ükstaspuha, mis energialiigist me räägime, mis kütusest. liikmesriigid peavad ise oma poliitika paika panema, vaadates, mis on praktiline paljud liikmesriigid on juba palju ära teinud, äh, selgitada välja, mida neil vaja läheb. me peame lähimuspõhimõttest kinni pidama, me peame geograafiat arvestama, me peame olema paindlikud ning äh, ainult see võimaldab meil saavutada kulutõhusa e-, e-, heidete vähendamise. vaadake neid kuupäevi, vaadake neid vahemaid, millest siin räägitakse, siin on palju küsimusi veel lahtiseid, finantseerimine, praktilised küsimused tundub, et tekst on veel väga toores ja praegu küll võib läbi kukkuda oh.. härra Bradman, palun. mulle öeldi, et teie kõne on juba ette loetud või, või nendest teemadest on juba räägitud. jah, tõesti, ma nõustun kolleegide proua Fosteri, härra Rikega, Peter Van Daleniga ma tahtsin tegelikult sissejuhatavaid märkusi teha ja ma nõustun kolleeg Fosteriga väga, sest ähm, see direktiivi ettepanek on tegelikult üks kõigi, kõige vähem läbimõeldumaid ettepanekuid üldse, mis transpordi kohta on komisjonist tulnud. tegemist on valdkonnaga, kus äh, püütakse äh, lahendus leida probleemile, mida veel ei olegi. esiteks tehnoloogia alles areneb ja me ei tea, kuidas seda tüüpi tehnoloogia üldse lõpuks välja kujuneb. kolleeg Lichtenberger, ma võin teiega seekord nõustuda, me ei pea tõesti karistama neid, kes väga julgelt hakkavad uut tehnoloogiat varakult kasutama. aga see direktiiv näeb just niisuguse olukorra ette Need olid siis üldised märkused. alati tuleb, tuleb välja nii, et kui me soovime kõigile ühe mütsiga lüüa, siis ei sobi see müts mitte kellelegi. liikmesriikidel võivad tõesti olla erinevad seisukohad, erinev poliitika seoses energiaallikatega ja, ja ka transpordiliikidega ja äh, see äh, küsimus tõesti peaks olema äh, liikmesriikide pädevuses, mitte komisjoni otsustada. siin juba räägiti miinimumarvust, laadimispunktidest infrastruktuuri ulatuses ma ei ole esimene, kes eh, bensiiniautost loobub, aga tõesti, mm, ma mäletan, et kui hakati eh, bensiiniga töötavaid autosid kasutama, keegi ei öelnud, et bensiinijaamad peavad olema iga te eh, teatud arvu vahemaa tagant maanteedel. seega Ehm, mulle tundub, et niisugune miinimumstandardite nõudmine on naeruväärne. liikmesriigid kas eraldi või kollektiivselt ehm, määravad selle ise. ja lõpuks äh, mul on tegelikult küsimus, kas raportöörile või komisjonile? nimelt äh, äh, direktiivi rakendamist rakendatakse osaliselt TEN programmi kaudu. aga kuidas see toimub või kasutatakse hoopis Euroopa ühendamise rahastut? ku-, me ei ole isegi lõpetanud mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimisi, seega me ju ei tea, kui palju üldse meil saadaval on. ja eh, kuidas me saame alternatiivseid ähm, finantseerimisvahendeid leida, kui me ei tea mitmeaastase finantsraamistiku suurustki. ei, me ei tea, kuidas läbirääkimised äh, lõpevad, kuhu me nendega jõuame, kuidas need mõjutavad äh, Connecting Europe Facility'd või Euroopa Ühendamise rahastut või TEN võrgustikke. ja kui need küsimused on otsustatud, äh, siis alles siis saab vaadata, kas Euroopa Liit saab kõnealuseid küsimusi lahendada. see on põhiküsimus, mis tuleb ära lahendada, enne kui edasi minna. suur aitäh! suur aitäh! härra Fidanza, ma tean, et te peate lahkuma, kas te tahate praegu, praegu sõna võtta, sest komisjon peab samuti lahkuma? vabandan kolleegide ees, tõesti kahjuks pean minema ühele väga olulisele koosolekule komisjonis ja ähm, suur aitäh kolleegidele kõikide märkuste eest, ma olen need kõik üles tähendanud, ma kavatsen variraportööridega jätkuvalt koostööd teha ja äh, mõtleme, kuidas seda teksti paremaks teha. härra Needi komisjonis, kas te soovite midagi lisada? kas te tervitate raportit, suur aitäh, äh, härra esimees ja suur aitäh äh, kõigile komisjoni liikmetele, raportöörile, variraportöörile. tõesti, mulle tundub küll, et töö algus on paljulubav. mõned probleemid ehk on, äh, mida siin ka tõstatati kõigepealt see ettepanek ei ole sugugi mingisuguse hullu komisjoni ametniku väljamõeldis. ettepanek on kujunenud välja eh, pärast kahte aastat tõsist tööd eh, kõikide huvirühmade, sidusrühmadega, liikmesriikide ametkondadega eh, ja ehm, see töö on ka kajastatud ehm, vastavates uuringutes, mõjuhinnangus Äh, mis koostati selleks, et ettepanekul tõesti oleks tugev põhi. ja äh, meie arvame, et me suudame kuidagi läbi murda siiski äh, monopoolsetest positsioonidest transpordisektoris, see puudutab konkurentsivõimet, algatusi, kui keegi teine seda ei tee, kui meie seda ei tee, siis võetakse need algatused üles kusagil mujal, me peame ikkagi vaatlema, kuidas asjad arenevad mujal maailmas, USA-s või Hiinas. vaadake, kui kiirelt asjad arenevad, kui tõesti eh, niisuguseid arenguid toetab läbimõeldud eh, riiklik poliitika või avalik poliitika. muidugi öö, eh, osad parlamendiliikmed siin toonitasid ka, kui tähtis on vaadelda seda direktiivi ettepanekut üldise eh, energiapoliitika seisukohast. me usume, et see on kontrollitud eh, ja väga tähtis on ettepanekuga juba alustada eh, ja, ja lähtuda tehnoloogilisest neutraalsusest. see tähendab seda, et kõikidel kütustel peab olema arenguvõimalus ja nad täiendavad üksteist ja me arvame ka, et kõikidel transpordiriikidel peab olema võimalus edasi areneda, me ei tohiks ühtegi kõrvale jätta. siinsamas parlamendis on mitmeid poliitilisi ettepanekuid vastu võetud, näiteks heidete vähendamine, teadusuuringud, maksustamine ja meie tundsime, et Äh, nende ettepanekute hulgas oli üks puuduv lüli ja see puudutas infrastruktuuri, taristut üle kogu Euroopa, mis võimaldaks kasutada olemasolevat, juba eksisteerivat tehnoloogiat äh, laiemalt. ja seetõttu on meie ettepanek keskendunud taristu kasutamisele äh, samuti eriti äh, arvestades seda, kuidas erinevaid kütuseliike kasutatakse ja me sätestame oma õigusakti ettepanekutes ainult kõige olulisema selleks, et anda suunised turule, otsustavad suunised ja nüüd jõuamegi finantseerimise juurde. minu arvates on vale vaadelda kõnealust ettepanekut kui äh, ettepanekud, millega peaks nüüd rahva rahaga taristuid rahistama. autotööstus äh, on ju edasi arenenud, tõesti, kunagi ei olnud sugugi riikide ülesanne äh, bensiinijaamade ehitamine, aga riikide ülesanne oli korraldada kõik nii, et kogu territoorium oleks kaetud äh, tanklatega, see on äh, riigi kohustus ja me oleme tõesti väga äh, uhked selle üle, me tahame, et sellised põhimõtted siseturul kehtima jääksid ja kui riigid tegutsevad koordineerimata, siis tekib jälle killustatud turg, seetõttu liikmesriikidel on kindel kohustus äh, arutada, kuidas Euroopa standardeid rakendada. muidugi äh, kindlasti võib asju paremini teha kui ettepanekus, kuid me, meil on vaja üle-euroopalisi äh, norme, ühtseid norme. ja veel, kui investoritega kõnelda, siis keegi tegelikult ju ei oota, et taristuid infra-, finantseeritakse riigi rahast. Neil on oma visioon ähm, e, investeeringutest äh, selleks, et oma nähtavust suurendada infrastruktuuri investeeringute kaudu ja meiegi oleme sellise ettepaneku teinud ning veel ühest küsimusest, äh, millest paljud teist kõnelesid, nimelt tarbijadimensioon me peame arvestama eh, mitmete tarbijaid puudutavate raskustega selleks, et tõesti saaks hakata alternatiivkütuseid ning alternatiivseid sõidukeid kasutama. tänan. suur tänu, härra Oniidi. ma ütlen veel kord üle selle, mida ütles varem juba raportöör meie ajakava kohta minikuulamine toimub kaheksateistkümnendal juunil, aga selle peavad koordinaatorid täna veel heaks kiitma. aga ettepanek selline on. raporti eelnõud tutvustatakse kuusteist, seitseteist september ja muudatuse esitus, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg peaks olema esimene oktoober ja muudatusettepanekud tulevad arutelule siis neljandal ja viiendal novembril ja neljateistkümnendal novembril meie komisjon peaks hääletama. kuigi tundub, et aega veel on, äh, äh, arvan ma siiski, et üsna varsti on nad juba ukse ees. suur tänu! Läheme edasi nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. tutvustus äh, meie arvamuse kohta kütuse kvaliteedi direktiivi ja taastuvenergia direktiivi muutmise kohta maakasutuse kaudne muutus on selle direktiivi eesmärgiks ja proua Vilson, meie raportöör, saabki kohe sõna. aitäh, kõigepealt ma sooviksin variraportööre äh, tänada nende osalemise eest esimesel arutelul, mis puudutas siis selle direktiivi ja kütuse parandamise direktiivi muudatusettepanekud ähm, arutelul osalemise eest tänada ja mina olen raportöör Transpordikomisjonis ja seetõttu komisjoni ettepanekud, mis on seotud äh, keskkonna säästlikuma ettepanekuga, on väga oluline minu jaoks. siin on tegu siis biokütustega biokütuste, ähm, biokütustega, ähm, mida kasutatakse põllumajandusmaadel. me teame, et biokütused ähm, konkureerivad tihtipeale ka toidukultuuridega ja me peame seetõttu negatiivseid mõjusid vähendama ning lähtuvalt komisjoni valgest raamatust ja ka resolutsioonist, mille äh, väljastas Euroopa Parlament, peame me ka vaatame, kuidas me jõuame selle kahekümneprotsendilise kasvuhoone gaaside vähendamiseni aastaks kaks tuhat kakskümmend transpordisektoris, ilma et ähm, siin vähendataks biokütuste arvu nüüd kahekümne protsendi eesmärk, seda on nii äh, Transpordikomisjon kui ka täiskogu äh, toetanud ja selle eesmärgi saavutamiseks Ähm, on äärmiselt oluline roll taastuvenergiaallikatele ja minu eesmärgiks on äh, siis direktiivis, mis käsitleb taastuvenergiaid, äh, siin äh, luua uusi võimalusi, näiteks eriti just raudteesektoris on väga suuri võimalusi, mis puudutab taastuvenergiaallikate kasutamist ja sealsed eesmärgid on suhteliselt lihtsalt saavutatavad. see edendab ka raudteetransporti Euroopas ja samuti maanteevedude ehm, ülekandmist raudteevedudele toetada. samuti investeeringud, investeeringud on äärmiselt olulised ja ja vaatamata sellest, kas tegu on vanade või uute transpordimudelitega, siiski tuleks siin saavutada kuuekümne protsendiline sääst ja tuleb eelkõige keskenduda just nendele rajatistele, mis on kõige tõhusamad ja see loomulikult edendab ka tehnoloogia konkurentsi. biokütused e, peale seda, kui investeeringud on ähm, täitunud, peavad ka oma eesmärgid täitma ja siin tuleb arvestada ka kütuse kvaliteedi direktiiviga, aga kui me Euroopa Liidu taristu edendamise eesmärki ei saavuta, siis on äärmiselt keeruline ka kütuse kvaliteedi direktiivi eesmärke saavutada. mis puudutab nüüd Euroopa Liidu eesmärkide, kliimaeesmärkide saavutamist transpordisektoris, siis siin on vaja erinevaid aspekte arutada ja me peame ka äh, vaatama, kuidas põllukultuuride põhiseid biokütuseid äh, saavutada. ja samuti ma teen ettepaneku et, et kümneprotsendiline eesmärk äh, tuleks saavutada just energiatõhususe ja taastuvenergia kasutamise kaudu. aitäh ja härra Borissov, palun! uh,. Thank you. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. biokütuste kasutuselevõtt on olnud Euroopa energiastrateegias äh, üks kõige olulisem elemente ning oluline transpordisektoris, mis äh, toodab praegu Euroopa Liidus kakskümmend protsenti heitkogustest ja kuivõrd meie transpordisektor on äärmiselt äh, naftast sõltuv biokütuste kasutuselevõtt on küll heitkoguseid piiranud ja aidanud kaasa tehnoloogia arengutele, aga sellega kaasnevad ka teatavaid tehnoloogilisi probleeme. Äh, härra Borissov, palun äkki te teeksite natukene aeglasemalt, äh, selleks et äh, ka meie tõlkide meeskond saaks aru, millest te räägite biokütused äh, toovad kaasa, nagu ma ütlesin, negatiivseid äh, tagajärgi ja komisjon on esitanud siis seadusandliku ettepaneku. eesmärgiks on negatiivsete äh, mõjude vähendamine, tunnustades samuti biokütuste kasutuselevõtu kasulikkust, kui tegemist on kütuseallikatega, mis toodavad väga vähe heitkoguseid ja ma arvan, et on väga oluline, et me ei karistaks aga praegust süsteemi tänaseks tehtud investeeringuid tuleb kaitsta ja samas saata välja selge sõnum selle kohta, et äh, tulevikus peaks peaasjalikult heitkoguste piiramine tulenema uutest biokütustest. eri, arvestades praegust Euroopa majanduslikku olukorda ja tootlikkust siis me näeme, et biokütuste tootmisvõimalus on väga piiratud ja meil ei ole investeeringuid, mida teha selleks, et äh, biokütuste kasutuselevõtt laieneks. ainsaks, mis me saame teha, on stabiilse seadusandliku raamistiku ja normatiivide paikapanemine selleks, et tagada õiguskindlus. väga oluline on siinkohal mainida ka seda, et hea mõte on äh, viidata ka raudteetranspordile. aga ärgem unustage, milliseid tohutuid investeeringuid tuleb teha selleks, et see laieneks ka transpordisektorile, raudteesektorile, sellepärast eriti just Euroopa idaosas, sellepärast et ähm, tuleb seal väga palju muuta ja praegu investeeringuid sinna lihtsalt ei, ei ole kusagilt võtta. suur tänu! härra Elhad Rui härra Pagnon nimel ma võtan sõna. aga härra Pagnon äh, teel ja räägib iseenda eest. proua Bilbao järgmisena, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. kõigepealt me oleme nõus äh, sellega, et me peaksime jääma äh, selle eesmärgi juurde, et ainult kümme protsenti ähm, nendest heitkoguste kärpimistest peaks tulema biokütuste arvelt äh, ja samas jääma siis selle juurde et, et kolmkümmend protsenti heitkoguseid vähendada aastaks kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend, need on kindlasti sihid, mille suunas me peaksime liikuma ja seega me selle algatuse peamiseid ähm, sihte saame toetada. nimelt, äh, et siis vähendada traditsiooniliste biokütuste kasutamist äh, parandada, tootmismetodoloogiat ja äh, uue põlvkonna biokütustele üleminekut, äh, lootes, et nad siis võtavad need traditsioonilised biokütuse kultuurid üks hetk üle. ja loomulikult ka teavitamise kohustuslikuks muutmine, meil on väga oluline, et et see kehtiks nii liikmesriikide kui ka tarnijate jaoks nad peavad te-, andma siis teada selle kohta, mis on biokütuste äh, sisu ja kui palju nende biokütuste kasutamiseks on äh, võetud ette äh, maakasutuse muutust. samuti on meil vaja lisaks veel põhjalikemaid teaduslikke analüüse, mida ei ole tehtud. ja kuidas kaitsta investeeringuid, mis on tänaseks tehtud? sest et äh, seni on need investeeringud äh, turul osalejate poolt tehtud selle alusel, et nad on usaldanud otsuseid, mida langetatakse nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil. üks raportööri muudatusettepanekutest läheb natukene kaugemale kui see, millega meie saaksime olla nõus. ja oleme seega esitanud vastumuudatusettepaneku. praegusel kujul ei ole tekstis piisavalt tagatisi sellele, et investeeringud on kaitstud ja me üritame muidugi jõuda kompromissile, sellepärast et komisjoni dokument on oluline. suur tänu, härra Barnjuu. härra esimees, kallid kolleegid, kõigepealt äh, ma tahaksin äh, tänu avaldada proua Wilsile, meie arvamuse koostajale selle raporti eest. me toetame Euroopa Komisjoni eesmärki, et võtta arvesse äh, ka biokütuste osa meie heitkoguste vähendamise äh, eesmärkides. täiesti selged on tänaseks biokütustele üleminekuga kaasnevad riskid ja me ei saa lubada seda, et biokütuste tootmisega kaasnevad kõrgemad heitkogused kui traditsiooniliste kütuste allikatega. lisaks sellele moonutab nende kasutamine ka äh, toiduainete turgu ja tõstab teatud toorainete hinda väheneb seega planeedi vaesemates piirkondades juurdepääs toidukultuuridele, aga mõjutab ka karjakasvatust, sellepärast et sööda hind samuti tõuseb ja loomulikult äh, mõjutab see hindu siis terves tootmisahelas. selle see ettepanek, et biokütuste määra vahendatakse viiele protsendile, sellega ma ei saa olla nõus. kümme protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend on minu meelest õigem lahendus tegemist on nii-öelda kolmanda tööstusrevolutsiooniga ja mulle tundub, et transpordi üleminek ainult elektrienergiale ei ole öö, reaalne lahendus ja sellepärast on teised alternatiivsed kütused, nende kaalumine oluline, kuid ärgem unustagem seda, et biokütusega kaasneb maakasutuse oluline muutus ja seega me ei tohiks ust lüüa kinni ees teiste alternatiiv, alternatiivsete kütuste osas nii et äh, ma arvan, et äh, need eesmärgid, mis on seatud, on tõesti motiveerivad ja täiesti kohased. Äh, loomulikult tuleb kaitsta seda süsteemi ka nii, et seda ei hakataks kuritarvitatama. lisaks tuleb siis seega ka konkreetne pett, pettuste menetlus ette näha selleks, et usaldataks seda süsteemi. suur tänu, kallid kolleegid. Need olid need minu mõtted, mida ma tahtsin jagada meie fraktsiooni nimel teiega suur tänu, härra Taylor! suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua Wills, selle arvamuse eest! me kõik oleme ise olnud tunnistajaks äh, sellele, et äh, biokütuse, biodiisli äh, kasutamise maht on probleemiks, mitte miski muu ja me tahame ju, et kütuse Äh, kulu väheneks kakskümmend äh, protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend, see on eesmärk Valges Raamatus ja ka meie meelest on seda oluliselt vaja teha, kuivõrd see on otseselt seotud meie eesmärkidega naftasõltuvusest äh, vabanemiseks. nii nagu öö, ütlesid eelkõnelejad, tuleb kalkulatsioonides võtta arvesse saarte problemaatikale, nendele viitamisest ei piisa Äh, saarte olukorda tuleb arvesse võtta eraldi heitkoguste kalkulatsioonides ning lisaks äh, sellele mõju äh, karjakasvatusele. põllukultuuride ulatus peab jääma aastaks kaks tuhat kakskümmend kolme protsendi raamesse ja pärast seda äh, aastat me ei ole huvitatud ühestki eesmärgist, aga äh, konkreetse eesmärgi tahaksime seada taastuvatele energiadele, energiale, mis võtaks siis arvesse kõik transpordiliigid, bussid, autod, äh, jalgrattad, mootorrattad, vabandust, laevad ja nii edasi ja näeme siin ette kordajana arvu viis selleks, et motiveerida üleminekut nendele alternatiivsetele kütustele. me tahame toetada järgmise põlvkonna biokütuste kasutuselevõttu, mis ei oleks nii sõltuvad äh, maakasutusest. praegune maakasutus ja praegune biokütuste tootmine mõjutab otseselt riikide toidukultuuride kultiveerimise suutlikkust, eriti arenguriikides, ja see on loomulikult biokütustele ülemineku puhul olnud äh, soovimatu tagajärg ja see tähendab seda, et sellest tagajärjest äh, eemalduda peame me toetama uut tüüpi biokütuseid, mis, mille heitkoguste maht oleks kas null või väga väike. proua Foster, suur tänu, suur tänu äh, arvamuse koostajale mõistagi äh, suur osa tööst selle dokumendi kallal on ära tehtud keskkonnakomisjonis ja nii, nii et keskkonna kui ka tööstuskomisjon tegelevad sellega põhiliselt ja üldse selleks, et kogu sellest asjast aru saada, peab võib-olla doktorikraadi omandama teemal, aga üks asi tekitab mulle tõsist muret. nimelt, asi kaldub olema nüüd nii, et me seame endale tohutud eesmärgid eh, aastaks kaks tuhat kakskümmend ja üks võtmeküsimus, mis on siin välja toodud, on maakasutus. nii et kui me oma eesmärgi saavutame, Äh, siis on kõik justkui nagu korras, aga samas on äh, otseselt ju seotud sellega ka kolmandad riigid. justkui äh, me oleme rahul sellega, kui meie oma eesmärgid saavutame, aga me ei saa olla rahul, me peame võtma ikkagi natukene pragmaatilise ja realistlikuma lahenduse. ja ma küll ei tea, miks me peaksime teiste riikide arvel oma eesmärke ja sihte täitma, kes peavad siis äh, Äh, peavad oma maa loovutama meile, et meie saaksime biokütuseid seal kasvatada, neil on seda maad endal vaja toidukultuuride kasvatamiseks ja mulle tundub see kogu see asi on natukene piiramine. direktiiv toob kaasa tohutud äh, kulud ja ma arvan, et me peaksime saatma väga selge sõnumi välja selle kohta, mis on tegelikult meie eesmärgiks mulle tundub, et need, kes esialgu on selle kokku pannud, lähtuvad ainult eesmärgidesse ja ütlevad, et me peame tegema kõik selleks, et need eesmärgid täita, olgu selleks põllumajandus või kalandus ja mulle tundub, et see on ilmselgelt vastuvõetamatu. tuleb siiski olla alternat- äh,, realistlik selles osas, millised alternatiivsed kütused on võimalikud. ma toetan alternatiivseid kütuseid, tööstus toetab ka seda ja otsib ka alternatiive, aga me peaksime siiski jääma praktiliseks ja mitme sõitma teiste turjal, eh, nende riikide turjal, kes ei ole isegi Euroopa Liidu liikmesriigid. ja mulle tundub, et eh, praeguste ajakavade kohaselt just see toimubki. nii et see oli üks eh, seisukoht, mis me tahtsime selgelt välja öelda, mõnede muudatusettepanekutega esimese, neljanda ja kuuendaga me ei ole nõus, need puudutavad siis samuti toidukultuure me nendega ei ole nõus. huvitav on, mida komisjon ütleb, eh, kuigi tegemist on meie puhul ainult arvamus ja peamised arutelud käivad Keskkonna- ja Tööstuskomisjonis, suur tänu. suur tänu, Euroopa Komisjoni nimel härra Pilseke energia peadirektoraadist. Eh, suur tänu, härra esimees Äh, ma mõistan siin täna, et äh, teie arutelud on väga sarnased arutelule, mida, aruteludele, mida meie pidasime komisjonis. peaasjalikult käib siin jutt äh, uute tõendite arvesse võtmisest või nende tõenditeta arvestamisest, mis on leidnud järjest rohkem ja rohkem kinnitust biokütuste kohta. komisjoni eesmärgiks on olnud lepitada omavahel tööstuse huvid biokütuste tööstuse huvidega, huvid, kellel on täiesti legitiimsed huvid, sellepärast et nad on teinud juba investeeringuid selleks, et vastata sellele kümnele protsendile, kümne protsendi eesmärgile, mille on Euroopa Liit endale seadnud, siis teiste huvidega, mis on medali teine külg, nimelt heitkoguste kokkuhoid, heitkoguste hulk hulk äh, biokütuste tootmisel on väga kõrge ja teinekord äh, suisa nii kõrge, et äh, nullivad täiesti biokütustele ülemineku positiivsed tagajärjed. komisjon on omalt poolt siis üritanud lepitada need kaks aspekti omavahel ja oleme jõudnud otsusele, et tuleks külmutada Euroopa Liidu, Euroopa Liidus traditsiooniliste biokütuste kasutamine Äh, praeguse protsendi peale, praegu see on viis protsenti, siis kasutatavatest kütustest tulevad biokütustest ja sellepärast on see protsent ka valitud just nimelt viis, sellepärast et praegu neid kasutatakse nii palju ja meie eesmärk on siis külmutada nende kasutamismahud. nii et need, kes praegu toodavad, äh, saavad oma tootmist jätkata, aga ma arvan, et sellise piirangu seadmine on väga selge vahend, millega me saame vähendada neid heitkoguseid, mis kaasnevad siis maakasutuse muutmisega. meie oleme seisukohal, et teaduslikud tõendid ei ole veel piisavalt äh, selgelt juurdunud äh, selleks, et me saaksime tu-, teha äh, jätkusuutlikes kriteeriumites konkreetseid soovitusi kultuuride kohta ja sellepärast me arvame, et praegu on ülempiiri seadmine kõige õigem lähenemine, sellepärast et muidu tekib selline äh, olukord, et me peame kogu aeg ümber arvutama neid määrasid, kui me teeksime seda kultuuride kaupa ja see kindlasti ei aitaks äh, kaasa investeeringutele ja investeeringute kindlusele. Te ütlesite alguses ka seda, et Euroopa seadusandjana ei peaks hakkama äh, kütuse kvaliteedi ja taastuva energia direktiivi äh, aspekte muutma. tegelikult äh, seal seisvad eesmärgid on jätkuvalt meie eesmärgid ja me üritame tegelikult lõhet üri-, ületada toetades äh, siis äh, uue põlvkonna biokütuste alaseid uuringuid. me tahame julgustada liikmesriike seatud äh, eesmärkide täitmisel. nimelt üks ühik uue põlvkonna biokütusest on võrdsustatud kahe või isegi kolme ühikuga konventsionaalsete biokütusekultuuride puhul. nii et see oleks siis üks viis, kuidas äh, aidata kaasa liikmesriikidele ja teiseks me tahame konkreetselt motiveerida selliste biokütuste tootmist, mis äh, heitkoguste äh, ei tõstaks siis heitkoguste määra ja me arvame, et see teeks meie taastuvate energiastrateegiaga inimeste silmis äh, reaalsemaks ja vastuvõetavamaks ja teisalt aitaks eh, siis kaasa sellele, et kujuneb eh, stabiilne raamistik väga oluliste investeeringute jaoks välja. sellepärast, et biokütused on eh, turul kanda kinnitanud ja kuhugi sealt ei kao, sellepärast et kui me vaatame oma kahe tuhande viieteistkümnenda, kahekümne viiekümnendaks aastaks seatud kütusestrateegiat, siis on näha, et biokütuste osa seal on selge, aga see ei pea tähendama seda, et need on needsamad biokütuse kultuurid, mida me kasutame täna. komisjoni ettepanek äh, äh, saadab välja uued signaalid selle kohta, et äh, me oleme võimelised üle minema uuele põlvkonnale biokütustele selleks, et hoida kurss selgelt taastuva energia osas seatud eesmärkidel. suur tänu, proua Vils, kas te soovite midagi lisada? jaa, aitäh! me kuulsime ära erinevad äh, arvamused, mis puudutab äh, siis biokütuste negatiivsete mõjude vältimist ja me rääkisime siin ka stiimulitest ähm, selleks, et biokütuste tarbimist edendada. ja ma arvan, et äh, kui me kohtume variraportööriga, siis me kindlasti oma arutelude käigus leiame ka kompromissettepanekud ja me anname siis teada ka äh, sekretariaadile oma ajakavast, aitäh! aitäh! tähtaeg muudatus ettepanekute esitamiseks on kuusteist mai ja hääletus transpordikomisjonis on kaheksateist juuni, sellepärast et ma tean, et kümnendal juulil toimub äh, hääletus äh, keskkonnakomisjonis ja, ja täiskogule läheb see samuti juulikuus. niisiis, kaheksateist juuni on hääletus meie komisjonis ja kuusteist mai on äh, siis muudatusettepanekute tähtaeg. suur tänu! nüüd meil toimub edasi kinnine koosolek, kus räägitakse siis trioloogide tulemustest ja ma paluksin, et mitte asjasse puutuvad isikud lahkuksid ruumist